daamid ja härrad, jätkan istungit ja jätkame hääletust Groshi raportiga raudteereisijate veoteenuste siseturg. meil on nelikümmend kaks komisjoni muudatusettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud härra Kämper. lugupeetud juhataja, ma ei saanud varem sõna võtta. üks Euroopa Liidu e e liikmelisus